daamid ja härrad, tere tulemast äh, minu poolt siis arutama järgmist päevakorrapunkti. ning see on suuliselt vastatav küsimus äh, surmanuhtluse kohta ja ma soovin kõigepealt sõna anda raportöörile ja ma annan siis kõigepealt sõna Euroopa Parlamendi raportöörile proua Valencianole väliskomisjoni nimel. suur aitäh, president! kümnendal oktoobril tähistame me kolmeteistkümnendat korda rahvusvahelist surmanuhtluse vastast päeva. see päev annab Euroopa Liidule võimaluse taas rõhutada oma juhtivat osa võitluses surmanuhtluse kaotamise ja surmaotsuste täideviimise üldmoratooriumi eest milline on praegune olukord? meil on häid uudiseid, aga on ka halbu ja ma alustan halbadest. maailmas on viiskümmend kaheksa riiki, kus surmanuhtlus endiselt kehtib. kahekümne kahes riigis nendest viiekümne kaheksast viidi surmanuhtlus aastal kaks tuhat neliteist ka täide. ja hukatute arv on äärmiselt kõrge on ka riike, mis ei anna informatsiooni selle kohta, kui palju inimesi nad hukkavad. sellised riigid on Hiina ja Vietnam, mis on Euroopa Liidu partnerid ja üldiselt väga olulised riigid, kuid infot nad ei anna. me peaksime seda infot nõudma. võttes arvesse, et Hiina kohta andmeid ei ole, ei ole tegelikult ka usaldusväärset statistikat. statistikat oleks väga vaja, et me saaksime hinnata surmanuhtluse alast olukorda üldiselt seega minu esimene märkus on see, et Euroopa Liit peaks oma tähtsatelt partnerriikidelt nõudma kindlat statistikat, kindlaid andmeid nende inimeste kohta, keda hukatakse ja seda siis nii eh, tsiviil- kui militaarvaldkonnas. Eh, surmanuhtluste äh, arv aastal kaks tuhat neliteist võrreldes äh, eelmise aastaga langes kakskümmend protsenti, kuid see puudutab siiski ainult neid riike, mille kohta meil statistika on ja on ka riike, kus surmanuhtlusi viidi täide rohkem kui kunagi varem. selle häbiväärse ähm, äh, listi esimene riik on Iraan, mis äh, hukkas kakssada 200 üheksakümmend inimest ning äh, talle järgneb Saudi Araabia, mis aastal kaks tuhat neliteist hukkas kakssada, kakssada kolmkümmend isikut. USA, mis on meie jaoks väga oluline partner, on selles nimekirjas ka väga kõrgel, sest USA-s hukati eelmisel aastal kolmkümmend viis inimest. kokku hukati aastal kaks tuhat neliteist kuussada seitse isikut ning nendest seitsekümmend protsenti suri riikides Iraan, Iraak ja Saudi Araab-, Saudi Araabia, Malaisias ähm, ja veel mõnes riigis hukati ka inimesi, kes on puuetega, sealhulgas neid, kes on vaimupuudega. oma sõnavõtu teise osa pühendan ma sellele, mida me nimetame globaalseks surmakoridoriks seda võib nimetada ka nii-öelda surmamõistetute kambriks, kus istuvad isikud, kellel on surmanuhtlus mõistetud, kuid seda ei ole täide viidud. selliste isikute arv suurenes aastal kaks tuhat neliteist kolmekümne protsendi võrra, võrreldes siis aastaga kaks tuhat kolmteist. muidugi võime me siit teha omad järeldused aga meil on ka tegelikult konkreetsed arvud, me teame, et Pakistanis, Bangladeshis, Egiptuses ja Nigeerias kasvas nende isikute hulk, kellele surmanuhtlus määrati väga kiiresti. ka USA-s on olukord murettekitav, seitsekümmend kaks uut karistust aastal kaks tuhat neliteist. ja üleilmselt on kokku siis rohkem kui üheksateist tuhat isikut, kellele aastaks kaks tuhat neliteist oli surmanuhtlus mõistetud ning Pakistanis oli neid inimesi kaheksa tuhat viissada. me oleme neid küsimusi inimõiguste alakomitees arutanud. ja me tahame teada, milliseid meetmeid on Euroopa Liit valmis võtma selleks, et surmanuhtluse vastast kampaaniat edendada erinevates suhetes, kahepoolsetes ja mitmepoolsetes suhet, suhetes nende riikidega, kus surmanuhtlus endiselt kehtib. me tahame teada, kui kaugele on kavas minna ja millist survet kavatseb Euroopa Liit neile riikidele avaldada. kas me oleme valmis ohverdama oma läbirääkimised teatud riikidega selleks, et sundida neid riike kehtestama surmanuhtluse alal moratooriumit? riigid on erinevad ja mõnede riikidega on väga raske kokkuleppele jõuda, sest nad erinevad meist, aga on ka neid, kes on meiega väga sarnased, näiteks USA. ja ma arvan, et oleks õiguspärane, kui me TTIP-i läbirääkimistel arutaksime ka surmanuhtluse kaotamist. Need läbirääkimised on nagunii rasked ja me võiksime ka selle punkti sinna lisada. tegemist on ikkagi inimeludega ning Euroopa Liit soovib neid elusid päästa tegemist on olulise ülesandega, mis meil äh, on ja seda siis ka suhetes kolmandate riikidega, suur tänu uh,. vabandage, proua Valenciana, kas härra Koronike võib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu? From, from yes, whom? Yes. kas jah? härra Korvin Mikke soovib esitada teile selle küsimuse francamente creo que es mejor que sigamos con el debate. ma arvan, et parem mitte, ütleb proua Valenciano, lähme debati juurde. selge. Euroopa Ministrite Nõukogu nimel saab sõna härra Nikolai Schmidt, palun. lugupeetud härra president, lugupeetud delegaadid suur aitäh teile võimaluse eest osaleda sellel väga olulisel debatil, mis toimub väga tähtsa küsimuse ümber. surmanuhtluse kaotamine on Euroopa Liidu põhiväärtustega täielikus kooskõlas. mitte ühelgi riigil ei tohiks olla õigust otsustada, kas tema kodanik elab või sureb. ma usun, et me kõik usume sellesse, et õiglane ja vajalik karistus ei tohi minna vastuollu lootuse ja rehabilitatsiooni võimalusega. see on tsitaat ja seda on öelnud äh, paavst USA kongressi eest, äh, USA kongressi ees kõnet pidades. alates aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm on surmanuhtluse vastasus osa Key Community'st, see on osa sellest, kes me oleme ja seetõttu on minu jaoks suur au täna siin täiskogu ees esineda, sest kümnenda oktoobrini on jäänud vaid paar päeva ning kümnendal oktoobril tähistame kolmeteistkümnendat surmanuhtluse vastast päeva. surmanuhtluse kaotamine on midagi sellist, mille nimel tasub võidelda. ärgem unustagem ka oma ajalugu. veel seitsmekümnendatel toimusid hukkamised ka Lääne-Euroopas ma mäletan, et ühes suures riigis oli sotsiaaldemokraatlik president, kes aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaks kaotas oma riigis surmanuhtluse. kuid raudse eesriide taga toimusid hukkamised veel kaheksakümnendate lõpus. tänase seisuga on Euroopa Liit sajaprotsendiliselt surmanuhtluse vaba. asjad võivad äh, muutuda ja meie peame neid muutusi esile kutsuma. ühest asjast tuleb selgelt aru saada. ei tohi karta raskete teemade tõstatamist või seda, et surmanuhtluse kaotamist arutatakse suhetes kolmandate riikidega. tegemist on ikkagi Euroopa välispoliitika nurgakiviga. kümme aastat tagasi oli ainult viiskümmend üheksa riiki, mis surmanuhtluse olid täielikult kaotanud, kuid nüüd on neid riike sada üks. kümne aasta eest teostas hukkamisi nelikümmend üks riiki, kuid aastal kaks tuhat neliteist oli selliseid riike ainult kakskümmend kaks, mis on äh, palju vähem kui nelikümmend üks, kuid siiski liiga palju. paljud riigid on lõpetanud surmanuhtluste täideviimise, aga teised on astunud meetmeid selleks, et surmanuhtlust määrataks vähemate rikkumiste eest tänase seisuga on kokku sada nelikümmend riiki, kus surmanuhtlust ei ole, olgu siis ähm, äh, nii, et seda ei ole karistusseadustikus üldse või seda ei viida täide. kuid aastal kaks tuhat viisteist on ikkagi tuhandeid inimesi, kes on juba äh, surma saadetud või vähemalt surma mõistetud ning äh, surma mõistetute kambrites istub tuhandeid inimesi. aastal kaks tuhat neliteist äh, oli neid, kellele see karistus määrati rohkem, kui neid äh, oli aastal kaks tuhat kolmteist, nagu raportöör ka märkis. surmanuhtluse kaotamine üleilmselt äh, nõuab meie kõigi energiat, meie kõigi pühendumust. surmanuhtluse kasutamine ka narkokuritegude puhul on eriti emblemaatiline ja julm aspekt, mis surmanuhtluse kasutamisega kaasneb rahvusvaheline inimõiguste alane õigusloome on väga selge ja ütleb, et narkokuritegevust ei saa lugeda kõige äh, tõsisemaks kuritegevuse liigiks, mille eest surmanuhtlust üldse saaks määrata. kuid kahjuks on väga palju Aasia riike, kes nii ei arva ja kasutavad surmanuhtlust ka narkokuritegude eest. ja paljudel juhtudel ongi surmanuhtlus ainuke võimalus Iraanis on nii, et vähemalt seitsekümmend viis protsenti äh, tänase, praegusel aastal hukatud kuuesaja kuuekümnest inimesest äh, on saanud surmanuhtluse narkokuriteo eest ja sama olukord on ka Saudi Araabias, kuigi võib-olla natuke väiksemates riikides. kuid narkokuritegevuse eest määratav surmanuhtlus ei ole ainuke murettekitav trend. surmanuhtlust määratakse ka selliste kuritegude Äh, ka teiste selliste kuritegude eest, mida ei saa lugeda kõige tõsisemateks kuritegudeks. näiteks majanduskuriteod, äh, jumala salgamine, abielu rikkumine või muud äh, seksuaalsete laadi süüteod. peale selle on riike, mis mõistavad surma ja ka hukkavad inimesi, kes on alaealised või vaimse puudega. me ei saa ignoreerida asjaolu, et paljud Äh, surmanohtlused on ka ebaõige kohtupidamise tagajärjeks ning äh, tihti ei ole nendel isikutel, kes nii surma mõistetakse, võimalust ka edasi kaevata või armu paluda. mõned riigid kasutavad väga julmi hukkamismeetodeid, näiteks äh, pea maharaiumine või risti löömine avalikus kohas ja paljudel juhtudel ei teatata enne hukkamist hukkamisest hukatava pereliikmetele lugupeetud äh, president, minu meelest ei tohi olla kahtlustki, et Euroopa Liit äh, on äh, nende esireas, kes tahavad, et surmanuhtlus kaotataks. meil on vaja tõhusaid ja toimivaid Euroopa Liidu üleseid juhiseid. surmanuhtluse kaotamine on tähtsal kohal ka inimõiguste ja demokraatia uues tegevuskavas, mille me võtsime vastu eelmise aasta juulis. aasta kaks tuhat viisteist vältel on Euroopa Liit kasutanud kõiki olemasolevaid diplomaatilisi vahendeid selleks, et äh, edendada surmanuhtluse kaotamist kõikjal maailmas me oleme endiselt seisukohal, et äh, seda tööd tuleb jätkata, et surmanuhtlus tuleb äh, kaotada kõigis maailma riikides, millest osad on meile väga lähedal. Iraan, Iraak, Saudi Araabia, Pakistan, Tuneesia, Valgevene, Egiptus, Jaapan, Singapur, Hiina, Vietnam ja USA Need on äh, riigid, äh, mis on olnud meie erilise tähelepanu all. me oleme välja andnud rohkem kui kolmkümmend avaldust ja teostanud äh, demarši nendes ähm, riikides me oleme nõudnud, et need riigid austaksid minimaalseid rahvusvahelisi standardeid ning ka Euroopa Liidu tõekspidamisi surmanuhtluse alal. me oleme valjuhäälselt nõudnud surmanuhtluse kaotamist kõikjal maailmas. aga ma tean, et teie hulgas on ka neid, kes arvavad, et Euroopa Liit ei ole alati rääkinud nii valjuhäälselt, kui ta peaks. hukkamõist on oluline, aga sellest ei piisa, alati sellest ei piisa. ma arvan, et kokkuvõttes ei ole muud varianti, kui asuda dialoogi nendega, kes praegu meie väärtusi ja seisukohti ei jaga. see on kõige olulisem panus, mille me saame surmanuhtluse kaotamisse anda ja sellel põhjusel me eh, intensiivistame veelgi oma dialoogi nimetatud riikidega, tehes seda kõigil tasanditel, et nad surmanuhtluse kaotaksid me pingutame kõigest jõust, eriti nende riikide puhul, kus eh, surmanuhtlus ka tegelikult täide viiakse või kus surmanuhtlus on uuesti kehtestatud, kuigi eh, senine moratoorium on kestnud kümneid aastaid. meil on riigipõhised inimõiguste strateegiad ja need on äh, Need on sellised, et surmanuhtluse kaotamine on alati kõige kõrgem prioriteet, kui see eh, surmanuhtlus praegu on olemas. inimõiguste alane dialoog eh, toimub nende riikidega ja siis me arutame alati ka surmanuhtluse kaotamist, eh, eriti siis, kui me räägime Euroopa-meelsete riikidega nagu USA ja Jaapan. surmanuhtluse kaotamist arutatakse kõigi osalistega, meil ei ole mingeid strateegilisi kaalutlusi, me räägime läbi ka Pakistani, Iraani ja Saudi Araabiaga, kuid kindlasti ka teistega. me tahame selgelt mõista anda, et surmanuhtlus ei aita võidelda terrorismi kuritegevusega üldiselt ning ei too kaasa ka suuremat õiglust ohvrite perekondadele. me jätkame seda tööd, tegemist on väljakutsega, mida saab lahendada dialoogis kahepoolsed suhted ei ole muidugi ainuke foorum, kus me saame neid küsimusi arutada me uurime regionaalseid võimalusi. näiteks me oleme teadlikud, et Aafrika, et Aafrikas on kõige rohkem neid riike, kus tegelikult surmanuhtlust äh, ei kasutata ja Aafrika on kontinent, mis võiks järgmisena pärast Euroopat muutuda surmanuhtluse vabaks äh, kontinendiks. Aafrika Liit on teinud väga suuri pingutusi, nad on Aafrika harta fakultatiivprotokolli vastu võtnud ja austavad inimõigust ähm, äh, elule ning soovivad surmanuhtluse kaotada meie oleme siiani ainuke surmanuhtluse täielikult kaotanud kontinent ja seetõttu peame me osalema avalikus debatis, äh, kus räägitaksegi õigusest elule ja õigusest inimväärikusele. Euroopa Liit on teinud väga suurt tööd ÜRO, ÜRO Peaassambleega, mis on püüdnud saavutada vähemalt seda, et riigid kehtestaksid moratooriumi, kui nad surmanuhtlust ka ei kaota. tänu meie lobitööle ja toetusele võeti moratoorium vastu detsembris kaks tuhat neliteist ning äh, selle poolt hääletas sada seitsekümmend viis äh, isikut, mis on, mis on suurepärane tulemus äh, ning teisi toetajaid oli üheksakümmend Euroopa Liit nõuab, et surmanuhtlus kaotataks kõikjal maailmas, aga kõigepealt on meil vaja partnerlussuhteid äh, kõigi maailma riikidega, et see ka juhtuks. meie edu ÜRO Peaassamblees näitab seda, et me ei ole selles võitluses üksinda, see moratoorium ju vastu võeti ning ma tahaksin veel kord tänada teid, härra president, selle eest, et Euroopa Parlament on samuti äh, täielikult pühendunud surmanuhtluse kaotamisele. seda näeme mitmetest resolutsioonidest, äh, debattidest aga samuti missioonidest kolmandatesse riikidesse lugupeetud parlamendiliikmed, ärge kõhelge, rääkige hukkamise kaotamisest ka edaspidi, isegi siis, kui teie vastas on väga keeruline läbirääkimispartner. meil on vaja globaalset võrgustikku selleks, et edendada inimväärikust ja kehtestada globaalne moratoorium surmanuhtluse asjas, see on meie välispoliitika keskne küsimus. see on seotud meie põhiväärtustega, Euroopa põhiväärtustega ning me suhtleme oma partneritega sellel teemal jõuliselt edasi, kuni me oleme jõudnud selleni, et ükski riik tõepoolest ei võta oma kodaniku elu, aitäh. aitäh, lugupeetud minister. ma tahaksin äh, kohalviibijatele öelda, et et ähm, Euroopa Parlamendi liikmed ei saa esitada sinise kaardi küsimust äh, ministrite nõukogu liikmele, selle saab esitada ainult teisele Euroopa Parlamendi liikmele. ja nüüd äh, saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad, esimesena härra Adaktusson, kes saab sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. lugupeetud president, Amnesty Internationali andmed näitavad, et enamik hukkamisi toimub praegu ikkagi Hiinas. ja seejärel Iraanis ja Saudi Araabias. Saudi Araabias räägitakse hukkamistest kui avalikust meelelahutusest lisaks jalgpallile tegemist on siis äh, selliste äh, hukkamistega, kus inimestel raiutakse avalikus kohas pea maha või nad äh, lüüakse risti, just nagu islamiriik seda teeb. tegemist on barbaarsusega. see on ebainimlik. aga me ei tohiks seda debatti lihtsustada ja rääkida ainult sellest, kuidas inimesi hukatakse. me peame rääkima ka inimväärikusest. inimväärikus Euroopas põhineb kristlikele väärtustele. inimesed peavad kahetsema seda, mida nad on teinud ja sellisel juhul äh, saab neile halastada. inimest tuleb karistada tema kuritegude eest, äh, kuid karistada tuleb nii-öelda tegu, mitte isikut ennast ja karistus ei saa selline olla, et see läheb vastuollu õigusega elule kümnendal oktoobril tähistame kolmeteistkümnendat korda ülemaailmset surmanuhtluse vastu võitlemise päeva ja tegemist on suurepärase võimalusega rõhutada neid väärtusi, millele Euroopa Liit on ehitatud. Need väärtused kätkevad ka inimväärikust, mis on kõrgem väärikus üldse. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna kolleeg Antonia Panseri, palun. suur tänu, president surmanuhtlus on kõige alandavam ja ebainimlikum karistus üldse, see läheb vastuollu õigusega elule igas äh, vormis, äh, igas võimalikus vormis on surmanuhtlus ikkagi inimväärikuse, inimelu vastane äh, tegevus, millel ei tohiks karistusõiguses olla mingit kohta. paljud riigid ütlevad, et ähm, nende ühiskond on turvalisem, kui nad surmanuhtlust kasutavad, inimesed kardavad kuritegusid toime panna, kui nad teavad, et neid võidakse hukata ja seetõttu kasutab näiteks Saudi Araabia narkokuritegevuse puhul surmanuhtlust. avalik üldsus, üldsus võib seda ju toetada paljud inimesed ütlevad, et eh, kui surmanuhtlus kaotada, siis kuritegevus tõuseb, kuritegevus suureneb, aga Kanadas on läbi viidud uuringud, mis näit-, kui Kanadas surmanuhtlus kaotati, siis tegelikult kuritegevuse määr langes nelikümmend protsenti. surmanuhtlus eh, muudab ühiskonna brutaalsemaks, sest tegemist on äärmusliku sanktsiooniga kõige karmima sanktsiooniga, mida ühiskond võib isiku suhtes kohaldada ja see toob kaasa vägivallatsükli pikenemise kurjategijad, kes teavad, et nad on toime pannud surmaga karistatava teo, ei karda enam midagi, sest neil ei ole mitte mingit motivatsiooni edasistest rikkumistest hoiduda, kuivõrd neilt võetakse nagunii elu. näiteks võivad nad proovida tappa tunnistajaid ja seejärel põgeneda, sest neil ei ole enam midagi kaotada on äh, mõistlik meeles pidada, et surmanohtuse kasutamine narkokuritegevuse eest on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Indoneesia, Saudi Araabia, Hiina, Malaisia, Singapur siiski hukkavad inimesi narkokuritegevuse eest, kuid ei ole mingeid tõendeid, et surmanohtuse kaotamine on äh, tõhus vahend narkokuritegevusega võitlemisel. ei ole, ei ole tõendeid, et see oleks tõhusam kui pikad vanglakaristused poliitikud peavad näitama eeskuju, nad peavad näitama, et nad austavad inimelu, et surmanuhtlus tuleb kaotada ja nende töö on äh, selgitada neid põhimõtteid äh, oma valijatele, ükski riik ei tohiks kellegi elu võtta. Amnesty International on öelnud, et äh, surmanuhtlust toetatakse sellepärast, et ühiskond tahab olla kuritegevusest puhastatud, kuid USA-s on näha, et kuritegevus kahanes kuuekümne viielt protsendilt neljakümne kaheksani pärast seda, kui surmanuhtlust hakati asendama ka eluaegse vangistusega. inimelu äh, võtmist ei saa õigustada ka sellega, et see on ühiskonnale odavam. sanktsioone ei saa määrata selle järgi, mille eest ühiskond vähem maksab ei saa ka öelda, et kui inimesed hukatakse, siis istub kinni vähem rahvast, kuivõrd USA-s on kaks koma viis miljonit inimest, kes on vanglates ning kolmsada tuhat äh, kes on saanud surmanuhtluse, kui nad ka kõik, kolmkümmend tuhat, kes on saanud surmanuhtluse, kui nad ka kõik hukatakse, oleks vanglas ju endiselt väga-väga palju inimesi, nii et äh, siin selle, sellist argumenti ei saa kasutada. Euroopa Liidul peab olema väga tugev surmanuhtluse vastane poliitika, aitäh. Seri uh,, on behalf uh, Isia. kolleeg Panseri, suur tänu ja nüüd härra Temesmaaker, üks minut ECR fraktsiooni nimel. kolleegid pärast äh, iga hukkamist äh, ma soovin vaikida, mul ei ole enam sõnu. see näitab, et äh, justiitssüsteemist puudub igasugune inimlikkus, see on barbaarne. paljud riigid on kaotanud äh, viimastel aastatel surmanuhtluse, aga üle kogu maailma ei ole me seda eesmärki siiski äh, saavutanud. osades riikides on äh, surma mõistetute arv meeletu, osades on see ka riigisaladus. mõnes riigis mõistetakse süüdi ka näiteks äh, abielu rikkumise eest, mõistetakse surma kuritegude eest, mis pole üldsegi seotud vägivallaga on väga oluline, et me seda teemat äh, tõstatame. meil on äh, vaja kahepoolsetes suhetes teiste riikidega toonitada mitte ainult äh, majandusfaktoreid, vaid ka inimõiguste küsimusi järgmisena saab sõna Beatrice Deserrara Pasterrejo surmanuhtlus on eriline barbaarsuse ilming, ütles äh, Victor Hugo. me peame pingutama selle nimel, et surmanuhtlus kaotatakse üle kogu maailma, me ei suuda, me ei äh, saa lubada barbaarsust ja nüüd vahetult enne seda, kui me tähistame surmanuhtluse vastase võitlemise päeva, tuleb äh, rõhutada, et mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei tohi isegi kaaluda seda võimalust, et uuesti Euroopa Liidus surmanuhtlus sisse viia, see on igasugune aluslepingute ja väärtuste rikkumine. surmanuhtluse vastu võitlemine on äh, ääretu suur ülesanne üle kogu maailma, me ei saavuta edu selles võitluses üksi, on ääretult oluline saavutada USA äh, toetus, kus osades osariikides endiselt on surmanuhtlus lubatud. Hiinas, äh, Iraanis, Saudi Araabias toimub väga arvukalt surmanuhtlusi näiteks Saudi Araabias äh, hiljuti löödi pea maha ühel seitsmeteistaastasel äh, poisil. Saudi Araabia valitsus on äh, hukanud üle seitsmesaja inimese aastas, kolm inimest päevas inimõiguste rikkumised äh, Iraanis äh, on äh, samuti igapäevased, äh, me ei saa lubada sellist barbaarsust ja surmanuhtlus on barbaarsuse kõige rämedam viis suur tänu ja nüüd järgmisena kuue fraktsiooni nimel proua Veržea poolteist minutit. suur tänu, härra president mitte ükski tegu ei ole barbaarsem kui surmanuhtlus, ükskõik mille eest see inimene hukatakse. tegemist äh, ei ole päris universaalse tõekspidamisega, kuid sinnapoole maailm praegu liigub äh, meil on äh, riike, järjest rohkem on riike, kes surmanuhtluse kaotavad ja ma õnnitlen neid selle nimel. USA on demokraatlik riik, kuid ometi hukkab inimesi. on ka riike, mis on äh, küll kehtestanud moratooriumi, kuid nüüd jälle hukkavad inimesi näiteks Pakistan ja Indoneesia. Äh, ja on ka riik, äh, mis on, mis jätkuvalt surmanuhtlust kasutavad. ning Iraanis ja Saudi Araabias hukatakse järjest rohkem inimesi. seda tehakse selleks, et võidelda narkokuritegevuse ja terrorismiga, kuid tihti ei ole protsessid õiglased on riike, mis on äh, viinud äh, sisse äh, surmanuhtlus alles hiljuti, näiteks Tuneesia, millel oli moratoorium aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üks ja peale selle hukati eelmise aasta mais seal ka mitmeid alaealisi. meil on vaja riike rohkem harida, meil on vaja Euroopa programme, aga sellest äh, ei ole seni piisanud, äh, tegemist on väga barbaarse traditsiooniga ja me peame sellele, selle kuidagi murdma, aitäh. Merci beaucoup, madame deputee. suur tänu, proua saadik. ja nüüd äh, roheliste nimel proua Lohpiller, roheliste nimel poolteist minutit. Danke, Herr Vorsitzender. tänan, president. surmanuhtlus ei ole kohane vastus mõrvale ja kuritegevusele kohus äh, ei mõista siis õiglust, vaid äh, kättemaksu. seetõttu on õige, et Euroopa Liit võitleb äh, surmanuhtluse kaotamise eest üle kogu maailma. me oleme olnud edukad. sada üks riiki on kaotanud surmanuhtluse täielikult, kolmkümmend kolm riiki on kaotanud surmanuhtluse praktikas, seadustes on see veel alles aga kahjuks on äh, seitse riiki kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jällegi alustanud surmanuhtluste äh, täideviimist või lõpetanud äh, moratooriumi. rahvusvaheline seadusandlus näeb ette, et surmanuhtlust saab määrata ainult raskeimate kuritegude puhul, aga Hiinas, Iraanis, Saudi Araabias määratakse surmanuhtlust ka narkokuritegude puhul. Euroopa Liit ka siin võitleb surmanuhtluse määramise vastu Euroopa Liit äh, ja liikmesriigid on aga seotud äh, narkokuritegevuse vastu võitlemise programmidega ja sellised äh, ÜRO programmid, mida viiakse läbi Iraanis ja Pakistanis, omakorda toovad kaasa selle, et rohkem inimesi satuvad olukorda, kus neile määratakse surmanuhtlus. meil äh, on vaja infot äh, selle kohta, kuivõrd on surmanuhtluste määramine seotud äh, nende programmidega ja igasugune tehniline toetus riikidele peab olema seotud sellele, kas nad rakendavad surmanuhtlust või mitte. proua Lohpiir, kas te võtate härra Korvin Mikke sinise kaardi küsimuse vastu? Ehm, ei, tänan, soovime jätkata aruteludega. selge, järgmisena kolleeg Arnold EFTD fraktsiooni nimel. tänan, president, mina ei ole surmanuhtluse fänn, olgugi et ma olen demokraatia fänn me oleme kuulnud surmanuhtluse vastaste arvamusi siin kojas ikka ja jälle, üldiselt ma olen nende vaadetega nõus aga kui ma küsiksin oma valijatelt, mida nemad arvavad, siis äh, arvamus oleks äh, väga lõhestunud. näiteks kui keegi äh, tõesti võtab kellegi teiselt elu, siis arvamus selles osas lõheneb, kas temalt tuleks ka siis elu võtta või mitte. mis puudutab nüüd Saudi Araabia justiitssüsteemi, siis äh, seal on tegemist äh, süstemaatilise ebaõiglusega, surmanuutlust äh, rakendatakse kuritegude vastu või kuritegude suhtes, mille suhtes ta rakendada ei tuleks. aga me ei saa ka poliitiliselt äh, ühepoolselt oma arvamust peale suruda, uskudes, et see on ainukene ähm, võimalik arvamus kas te võtate vastu kolleegilt Etheridge'ilt sinise kaardi küsimuse, jah, palun? tänan. mina ja härra Arnold oleme enamasti ühel nõul, aga sellel teemal me ei ole nõus. kolleeg on siin äh, mõõdukam, mina olen arvamusel, et teatud kuritegusid äh, saab andestada ainult Jumal. kas äh, demokraatia ei ole mitte kõige olulisem väärtus, millest lähtuda ja kui riigid öö, otsustavad referendumil demokraatlikult, et surmanuhus, nuhtlus tuleb uuesti äh, kasutusele võtta, siis äh, tõeline demokraat peaks seda otsust austama ju. ma usun demokraatia põhimõttesse ja kui ühe riigi kodanikud soovivad surmanuhtluse sisse tuua, siis äh, ma pean seda aktsepteerima, aga samas äh, härra äh, Etheridge peab ka aktsepteerima seda, et kui minu arvamus jääks peale, siis peab ka tema seda austama. me ei saa alati lähtuda sellest, et riik langetab õiged otsused, me ei saa riigi kätte anda otsustamist elu ja surma üle järgmisena kolleeg Komodini ähm, Katja, palun. tänan, äh, president. surmanuhtluse ärakaotamine on oluline, et kaitsta inimväärikust ja inimõigusi olgem ausad, kui me räägime surmanuhtluse kaotamisest, siis me ei ütle seda, et kuritegu peaks jääma karistuseta. kui me räägime karistusest, siis see peab olema proportsionaalne kuriteoga, aga kui rääkida surmanuhtlusest, siis siin on mängus midagi enamat. me ei saa lubada karistust, mis iseenesest on inimõiguste rikkumine, kuna see puudutab äh, inimväärikust. kui äh, alaealised äh, mõistetakse surma ja kui seda tehakse justiitssüsteemides, kus ei rakendata kõrgeimaid menetluse norme, siis Euroopa Liit Äh, peab tugevalt võitlema surmanuhtluse kaotamise vastu üle kogu maailma. on hea, et äh, institutsioonid tegutsevad üle kogu maailma, tõstmaks teadlikkust äh, sel teemal, eriti ülemaailmsel surmanuhtluse vastu võitlemise päeval, aga me peame tegema enamat kogu aasta jooksul, peame panustama teavituskampaaniatele, haridusprogrammidele ja võtma konkreetseid äh, samme, et oleks tagatud õiglane kohtupidamine? Äh, suur tänu. vabandust, kas teie võtate vastu sinise kaardi küsimuse härra Korvin Mikkelt? Äh, ei, tänan, president, pigem jätkaksin aruteludega. suur tänu niisiis. nüüd äh, saab äh, sõna kolleeg Kristea, palun, poolteist minutit. tänan surmanuhtluse ärakaotamine kõikides maailma riikides on äh, üks Euroopa Liidu inimõiguste poliitika põhieesmärke. surmanuhtluse on vastuolus eh, inimväärikusega. uurimused on näidanud, et eh, surmanuhtlus eh, ei välista vägivallakuritegusid. Euroopa Liit toetab kõige suuremate summadega kodanikuühiskonda üle kogu maailma, et võidelda surmanuhtluse vastu. me tegeleme ebainimliku kohtlemise vastase võitlusega ja Euroopa Liidul on kohustus edendada konstruktiivset dialoogi antud valdkonnas. me peame tõstma teadlikkust äh, avalikkuses äh, infokampaaniate abil. peame tegema kõik enda poolt, et riigid, äh, kes surmanuhtlust praegu kasutavad, kaotaksid selle kas täielikult ära või vähemalt kehtestaksid sellele moratooriumi Äh, suur tänu, järgmisena äh, proua Cecilia äh, Wikström, poolteist minutit. tänan. ei ole midagi lõplikumat kui surm. seda ei saa tagasi pöörata. aga kõik võivad teha vigu. mõnikord on nii, et äh, mõni vang saab äh, pärast mitmete aastate möödumist äh, tõestada, ta siiski on süütu ja ta mõistetakse õigeks, aga surm on midagi pöördumatut. kui inimene on juba surma mõistetud, siis ei saa enam midagi teha. riik peaks inimelusid kaitsma, mitte äh, inimesi hukkama surmanuhtlus on äh, ebaseaduslik, ebainimlik, barbaarne. ja kutsun üles nõukogu ja ka komisjoni, kes äh, särab siin selle poolest, et ta ei ole antud arutelul kohal, tegutsema surmanuhtluse kaotamise nimel üle kogu maailma. suur tänu ja järgmisena äh, Pablo Iglesias, palun president, daamid ja härrad. homme tuleb äh, siia meie ette kõnelema Hispaania kuningas. tema perekond äh, sõbrustab äh, Saudi Araabia kuningliku perekonnaga ja arvestades Saudi Araabia surmanuhtluste elluviimise kontot, siis äh, oleks ehk äh, hea öelda Hispaania kuningale, et ta peaks avaldama mõju äh, Saudi Araabiale surmanuhtluse kaotamiseks. kui me oleme kõik surmanuhtluse vastu, siis mulle tundub, et Euroopa Liidul on liiga palju kaubanduspartnereid, kes siiski rakendavad surmanuhtlust osad nendest istuvad ka WTO-s näiteks. kas ei oleks parem, kui Euroopa Liit panustaks rohkem sellele, et meie kaubanduspartnerid ka peaksid kinni inimõigustest? järgmisena kolleeg Lambert, üks minut tänan, president, sarnaselt äh, kolleegidele tervitan ma surmanuhtluse vastast võitlust, aga meil on vaja ühtset lähenemist. ma usun, et Euroopa Liidu inimõiguste alased sekkumised võivad olla tõhusad, eriti kui neid äh, tehakse läbirääkimiste kontekstid, näiteks GSP pluss läbirääkimised või äh, justiitsasutustele toetuse andmine justiitssektori kvaliteet riikides, kus surmanutust rakendatakse, jätab paljugi soovida ja paljudes nendes riikides on surmanuhtlus poliitiline vahend minu äh, arvates on samuti kahetsusväärne, et Pakistan on lõpetanud surmanuhtlustele kehtestatud äh, moratooriumi ja on mõistnud äh, surma mitmeid neid, kes on saanud oma kohtuotsuse Musharafi režiimi ajal. eriti kahetsusväärne on puuetega inimeste süüdi mõistmine ja ma loodan, et Euroopa Liit tõstatab need teemad ka GSP pluss läbirääkimiste raames suur tänu ja järgmisena härra äh, Corrao, äh, üks minut, palun. selge on see, et äh, surmanuhtlus on kõige alandavam karistus, see on kõrgeim inimõiguste rikkumine ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Valenciano arutelu alguses aga toon siin äh, sisse veel ühe argumendi. me siin äh, Euroopas alati ütleme, et äh, surmanuhtlus on midagi igivana, midagi keskaegset, aga sellegipoolest on meil tihedad kaubandussidemed riikidega, kus surmanuhtlus on midagi igapäevast. tahan siinkohal viidata sellele, mis toimub riigis, mida me peame sõbraks USA-s. me laseme USA-l suruda peale endale nende majanduspoliitikat, samas me teame, et USA-s surmanuhtlus endiselt kehtib, see on täiesti absurdne. meil ei õnnestu äh, survet avaldada sellele riigile, keda me peame üheks suuremaks sõbraks. härra Kura, muide õnne soovida eduka missiooni eest, mis teil Kirgistanis oli ja delegatsiooni, kas te võtate vastu härra Korvin Mikke küsimuse? suur tänu, president, aga on huvitavam jätkata aruteludega Järgmisena Stanislav Počlak, poolteist minutit. pane předsedo za vaši krásnou češtinu mimo jiné suur tänu teile, härra president ja äh, suur aitäh nende õnnesoovide eest. Euroopa Liit on juhtrolli mängimas, kui me räägime surmanuhtluse kaotamisest ning äh, tema jõupingutusi tuleks hinnata. Äh, praegu ei ole teada teaduslikke tõendeid selle kohta, et surmanuhtlus on asi, mis takistaks tõsiseid kuritegusid ellu äh, viimast. seda heidutusefekti ei olegi tõestanud. raskete kuritegude arv on kasvanud äh, ka pärast seda, kui surmanuhtlus on äh, kaotatud, seda tuleks samuti rõhutada. mina tahaks, et Euroopa Liit äh, panustaks veelgi rohkem surmanuhtluse kaotamisele ja ei väsiks, sellepärast et äh, tee selles suunas saab olema pikk. aga on riike, mis endiselt äh, surmanuhtlust rakendavad äh, ja me peame leppima kokku minimaalsetes standardites. surmanuhtlust on võimalik ainult kasutada kõige raskemate kuritegevuste puhul mitte laste emadele, eh, vaimuhaigetele või eh, alla kaheksateist aastatele samuti ei tohiks eh, rasedaid surma mõista. peaminister Fitso on kirjutanud raamatu surmanuhtluse kohta ja ma tahaksin soovitada tal see veel kord üle vaadata, sest see, mida ta seal raamatus kirjeldab, on miski, mida ta soovitab ka pagulastele, nii et ta peaks igal juhul oma strateegiad ümber mõtlema järgnevalt äh, saab sõna proua Anna Komes, ütleb president. Äh, suur tänu ma olen täiesti nõus sellega, mida äh, inimõiguste allkomisjoni esinaine Valenciano ütles. selles resolutsioonis me kinnitame, et me võitleme surmanuhtluse vastu äh, kogu maailmas, Saudi Araabia ja äh, Hiina sealhulgas on kõige äh, tihedamad surmanuhtluse elluviijad samuti keeldume me surmanuhtluse määramisest narkokuritegude ja terrorismikuritegude eest sest äh, nendes riikides, kus selline surmanuhtlus on ette nähtud, äh, võivad olla sellised süüdimõistmised äh, poliitiliselt motiveeritud, näiteks Guineas, Hiinas või kusagil mujal Äh, rahaline tugi, mis praegu on ette nähtud selleks, et narkokaubanduse vastu võidelda, võib tegelikult hoogustada surmanuhtluse äh, mõistmist ja elluviimist mitmetes riikides. Äh, rahalist tuge võib riikidele pakkuda ainult siis, kui nad on nõus surmanuhtlust kaotama, sellepärast et surmanuhtlus mõjutab tegelikult praegu ebaproportsionaalseid neid inimesi, kes on ühiskonna kõige vaesematest ja nõrgematest kihtidest samuti peaksime karistama neid ettevõtteid, kes pakuvad Ameerika Ühendriikidele äh, meditsiinitooteid surmanuhtluse elluviimiseks. järgneva kõne, järgneva kõneleja, palun. Äh, daamid ja härrad, äh, Saudi Araabias teatati, et nad löövad maha noore mehe pea ning pärast seda löövad nad risti. see ei ole mitte solvang ainult Saudi Araabias ja nendele inimestele, vaid meile kõigile meie vaatame lihtsalt käed rüppes peast, pealt eh, Iraanis eh, puuakse inimesi avalikkuse ees üles, eh, nagu siin pildil näha, kraanade otsa riputatakse lihtsalt rippuma, proua Mogherini käis just hiljuti seal visiidil, aga ei suutnud ühtegi sõna selle praktika kohta öelda. Iraani vastased sanktsioonid ja embargo on ära kaotatud ja nüüd äh, on vaja Euroopa juhtidele öelda, et kui nad lähevad äh, nendesse riikidesse visiidile, nad peaksid rääkima nendest teemadest. kui härra Schulz läheb Iraani visiidile, siis ärgu rääkigu ainult majandushuvidest ja muust, vaid rääkigu sellest, kuidas äh, neid inimeste õigusi ja väärikust jalge alla trambitakse Äh, surmanuhtluse kehtestamine ei ole tegelikult kuritegevust statistiliselt allapoole toonud. järgnevalt palun äh, kolleeg Tots. suur aitäh, nagu mitmed kõnelejad on juba öelnud, äh, siis laupäeval inimesed kogu maailmas tulevad välja surmanuhtluse vastu. Ühendkuningriigis sama lugu surmanuhtlusele toetus on esimest korda sel aastal alla viiekümne protsendi, mille üle ma olen uhke me peame tunnustama neid eh, riike, kes eh, sulanustuse vastu võitlevad ning ma tahaksin tuua siin Iraani näite. mul on väga hea meel, et diplomaatilised suhted Euroopa Liidu ja Iraani vahel normaliseeruvad, aga mind häirib see, et avalikkuse poolt ei ole Euroopa Liidus hukka mõistetud seda, et surmanuhtlust endiselt eh, määratakse ning ellu viiakse president Rouhani eh, juhtimisel. Eh, mul on väga kahju, et konservatiividest kolleegid ei ole praegu siin saalis. Eh, nad on väga tihti kas hääletuse vabaks lasknud või jäänud erapooletuks surmanutuse teemalises hääletamises, loodetavasti sel nädalal läheb teisiti, sellepärast et erinevates režiimides surmanutust väga tihedasti kasutatakse, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Mart Äänpalun Euh, suur tänu, lugupeetud president peaaegu kõik kohalviibivad äh, isikud mõistavad surmanohtuse hukka. tegemist on ebainimliku barbaarse karistusmeetodiga. aga kui me vaatame, mis toimub USA-s, siis äh, nii mina kui minu kolleegid oleme osutanud sellele, et USA tegelikult ei ole meiega nõus ja äh, nende riikide nimekiri, kus toimub surmanohtus, on ka üsna pikk meie Euroopas peaksime vastu seisma populistidele, kes arvavad, et surmanuhtlus lahendaks kõik, mis meie ühiskonnas on valesti. me rääkisime ka Daniel Meeri äh, surmast, äh, sellest, et äh, ta võeti kinni ju tegelikult demokraatliku meeleavalduse eest. talle määrati karistus, mis on täiesti vastuvõetamatu ja selle noore inimese rikutud elu on tegelikult sümbol, mis sunnib meid nõudma õiglasemat ühiskonda. kohe ma lõpetan, aga tahaksin esitada nõukogule ka kaks küsimust, sest te olete ju siin. nõukogu peaks võitlema Ali nimel, demokraatia nimel, barbaarsuse vastu. nõukogul on selline positsioon, kus ta saab rahvusvahelisi läbirääkimisi pidada, nõudma, nõuda, et inimõigusi austatakse ning äh, et surmanuhtlust enam ei oleks, aitäh. okei okay um,. hästi, aitäh. austatud kolleeg Molnar saab järgnevalt sõna, palun. suur tänu, härra president. austatud kolleegid üks olulisemaid saavutusi Euroopa Liidul on see, et Euroopa Liidus ei ole enam surmanuhtlust Ehm, mitte ainult Euroopa liikmesriikides, aga ka Euroopa teistes riikides, kes ei ole liidu liikmed. on tähtis, et Euroopa Liit oleks juhtrollis surmanuhtluse vastases võitluses. ka väljaspool Euroopat on eh, selliseid riike, kes surmanuhtlust endiselt ellu viivad, me püüame neid veenda, aga sellest loobuma. Eh, lähiminevikus on aga Euroopa Liidu seest tulnud eh, väga suur väljakutse. Eh, Ungari peaminister härra Orban kutsus üles sellele, et surmanuhtlust eh, taas kehtestada või selle üle mõelda. see ei ole aktsepteeritav, see on tsivilisatsiooni vastane tegevus. Euroopa ühendus astus selle vastu välja ning see tõendab, et väärtused on Euroopa Liidus väga tugevad ja väga kõrgelt hinnatud me peame äh, astuma vastu liikmesriigile, äh, mis liigub diktatuuri suunas, aitäh! nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde ja sõna saab kolleeg Stettina, palun. suur aitäh, mulle sõna andmast, härra president. daamid ja härrad äh,. Äh, Rouhani, Iraani peaministri äh, valitsemise ajal äh, poodi üles kuni seitsesada inimest ning tundub, et äh, see arv kasvab kuni tuhandeni aasta lõpuks see on äh, kõige suurem surmanutluse elluviimiste arv äh, kogu maailmas. Äh, meie parlamendi president härra Schulz lendab visiidile Iraani käesoleva nädala lõpus, ma kutsun teid üles, härra Schulz, kui te lepite lõplikult kokku Iraani tuumaleppes, ärgem jätkem mitte märkamata inimõigused, suur aitäh teile tähelepanu eest, daamid ja härrad! suur tänu, kolleeg Frunzulika, palun. suur aitäh, austatud president. daamid ja härrad mulle valmistab muret see, et vastupidiselt viimaste aastakümnete tendentsidele äh, aina suurem riikide arv on äh, jõudnud sinnani, et surmanuhtlus taas kehtestatakse kuritegude eest, äh, mis on Äh, narkokuriteod. kutsun üles äh, rõhutamaks äh, seda, et surmanuhtluse kaotamine on prioriteet välispoliitikas, kui me kolmandate riikidega läbi räägime, kes on praegu surmanuhtluse elluviimise või taaskäivitamise eest vastutavad. surmanuhtlus on inimväärikust õõnestav kuritegu äh, barbaarne ning äh, see ei hinda inimelu äh, õigust inimese elule, mis on ähm, inimõiguste ülddeklaratsioonis kirjas, õõnestab ka inimõigusi. me peame tugevamalt väljendama oma vastuseisu surmanuhtlusele, universaalset moratooriumit on vaja surmanuhtluse elluviimisele, sellepärast et see peaks olema igal juhul nurgakiviks meie välissuhtluses ja välispoliitikas suur aitäh teile. järgnevalt saab sõna kolleeg Smaljas, palun. suur aitäh. mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, surmanuhtlus äh, elluviimist äh, peatanud, lõpetanud vastavad seadused sellepärast et selle Euroopa Liiduga liitumise tingimus Hiina ja mitmed äh, moslemiriigid, Iraan ja Saudi Araabia endiselt surmanuhtlust ellu viivad. inimelu ei tohi võtta ükskõik kellelt, ükskõik mis põhjusel, kui äh, teie üle kohust äh, mõetakse, kohut mõistetakse, siis peab see olema ennetav ja mitte selline lõplik karistus seetõttu tekib küsimus, mikspärast on äh, riigid äh, ellu kutsunud sellise barbaarse karistuse, see on inimelu ja inimõiguste vastane. meil peaks olema veenev kohtumõistmine, aga mitte niivõrd äh, raske kui surmanuhtlus, mina toetan surmanuhtluse kaotamist ja seda üleilmselt. Kostas Vesokonos järgnevalt, palun surmanuhtlus äh, solvab äh, õigust elule ning äh, see viib selleni, et inimene, kes hukatakse, tehakse justkui musternäidiseks, see tõmbab kriipsu peale ka inimõigusele, sellepärast et õigust elule rikutakse. ning see on vastuolus ka äh, inim- ja poliitiliste õiguste eh, teise protokolliga ÜRO-lt ja teiste rahvusvaheliste lepingutega. Euroopa Liit baseerub erinevatele väärtustele, inimväärikuse kaitse, inimõiguste kaitse ning eh, püüab neid väärtusi kaitsta aluslepingu artiklite kaks ja kolm järgi seetõttu peab Euroopa Liit toetama aktiivsemalt surmanustuse kaotamist riikides, millega tal on kas kaubanduslikud või poliitilised suhted ja me peame kõik äh, tegema selleks, et sellised barbaarsed teod lõpeksid. Igor Soltes saab sõna. suur tänu teile, president. me räägime siin täna sellisest äh, teemast, mille puhul me peame olema kogu aeg ja pidevalt väga valvsad surmanuhtluse elluviimine on äh, tsivilisatsioonivastane kuritegu, see tuleb ära lõpetada. Euroopa Liit on väga uhke selle üle, et ta on väga palju teinud surmanuhtluse kaotamist, äh, kaotamise jaoks. meie peame ka oma käitumist hoolikamalt vaatama. ka Euroopa Liit ja Euroopa Parlament võivad poliitilist survet rakendada nendele riikidele, kes surmanuhtlust kasutavad ja õige ongi, kui Euroopa Liit erinevate riikidega läbi räägib näiteks kaubanduslepingute üle, siis peaks ta kutsuma üles ka neid riike surmanuhtluse kaotamise poole survestama suur tänu, äh, kolleeg Padden, palun. suur tänu teile, president. see suuline äh, küsimus nõuab nõukogult seda, et ta peab kasutama oma võimu selleks, et survestama surnutust kasutavaid riike seda äh, kaotama. nüüd peaks nõukogu muidugi vastama, et ta ei tee midagi, sellepärast et see ei ole tema asi. Euroopa Liit ei pea ütlema tsiviliseeritud Eh, riikidele, et nad ei tohi hukata oma eh, kõige hullemaid kurjategijaid ja ma räägin kurjategijatest, mitte poliitilistest eh, oponentidest. ma tegelikult ei näe üldse, mikspärast erinevad lapsetapjad ja muud kõrilõikajad Inglismaal ei peaks näiteks maksma oma eluga nende kuritegude eest. kui referendum surmanuhtluse teemal peetaks homme, siis Briti inimesed hääletaksid selle poolt, vähemalt mina küll. tsiviliseeritud riigid, kellel on äh, surmanuhtlus äh, praegu käibel, peaks ütlema Euroopa Liidule, et teie tegelege oma asjadega. suur aitäh! järgnevalt saab äh, Andrei Kšip sõna ja enne kui annan talle sõna, ütleb president, tahaksin selgitada kõigile, et vaba mikrofoni voorus äh, saab osaleda enne, kui päevakord on äh, paigas. Äh, nii et kui te debati ajal tahate sõna saada, siis ma teile sõna anda ei saa. suur tänu, ütleb kolleeg Fripp. igal aastal räägime me ikka ja jälle sellest teemast, miks? sellepärast et me arvame, et igal inimesel on õigus elule. see on inimeste äh, õigus, mis inimväärikusest äh, põlvneb. Euroopa Liidus äh, on surmanuhtlust vanasti kasutatud, mõned riigid maailmas seda endiselt teevad. mina tulen riigis, kus kakskümmend viis aastat tagasi pandi surmanuhtluse elluviimisele moratoorium ja see kehtib endiselt. nüüd on küsimus, kas meil on vaja, kas meil on äh, õiged meetmed, et sellega igas riigis toime tulla, kogu protsess ei ole olnud lihtne, on poolt- ja vastuargumente Äh, sellepärast et äh, mitmetes riikides öeldakse, et surmanuhtlus äh, on heidutuseks raskete kuritegude elluviijatele ja nii edasi. mitmed resolutsioonid oleme me ka ise vastu võtnud sel teemal ja me näeme, et poliitilistel ajenditel on inimesed surma mõistetud, samas on neile aga armu antud, nii et Euroopa Parlamendi poliitikal on olnud konkreetne järelm järgnevalt saab sõna Katariina Gnitši. suur tänu teile, president. surmanuhtluse kaotamine kuulub Euroopa suurte saavutuste hulka. kui me vaatame eh, sadu hukkamisi kahekümnes riigis üle maailma, siis eh, maailmal on veel väga palju ära teha surmanuhtluse kaotamise suunal inimestel on õigus elule ja see on väärtus, mida me peame kõikide rahumeelsete meetmetega kaitsma. me peame kõikidele riikidele poliitilist survet avaldama, kes surmanutust kasutavad. Nad peavad tõhusalt oma seadusandlust muutma ja reformima. surmanutluse Äh, elluviimist, äh, elluviimisele tuleb panna, äh, tuleb, tuleb lõpetada ning kindlasti surmanuhtluse teemat ei saa näha kui kultuurilist imperialismi või selle järelmit. sellise hukkamise viisi vastu ei saa olla mingisugust tolerantsi. järgnev kõneleja, palun Euroopa Liit põhineb väärtustel, aga mina arvan, et me peame arvestama äh, erinevaid olukordi, äh, kus kohas surmanuhtlust kasutatakse, ütleb härra Karski. me oleme igasuguse surmanuhtluse vastu, aga nii nagu debatis siin ka välja koorus, siis näiteks mõrva puhul või väga raskete süütegude korral on äh, sellised karistusvõimalused, kuigi me rahvusvahelises äh, tasandil püüame võidelda äh, surmanuhtluse kaotamise poolt. abielu rikkumise või poliitiliste kuritegude ja usupõhiste kuritegude või narkokuritegevuse puhul kasutatakse mitmetes riikides surmanuhtlust Eh, selliste kuritegude puhul ei tohiks me kahelda, et eh, need inimesed, kes püüavad selliseid eh, kuritegusid surmanustust ellu viia, on ka tegelikult kurjategijad, kuigi neil on kohtunike rüüd seljas. pärast teist maailmasõda natsi pro prokurörid ja kurjategijad samamoodi leidsid oma lõpu ma arvan, et äh, sellised kohtunikud äh, tuleb tuvastada ning äh, panna vähemasti musta nimekirja, kui mitte ise kohtu ette tuua. järgnevalt palun kolleeg Pullen teile mul on väga hea meel surmanuhtluse debati üle, sellepärast et nii on meil võimalik avaldada oma vastuseisu, mis Euroopa Liidu liikmesriikidel surmanuhtluse vastu on aga siin täna õhtul tahaksime tähelepanu pöörata eh, eh, Iiri kodanikule eh, noormehele, kes on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta suvest Egiptuses vanglas, talle on, ta, tegemist on südametunnistuse vangiga, see on Euromeedi kaubanduslepingu artikli kaks vastane tegevus Äh, kuigi ma tunnustan härra Schmidti kommentaare täna õhtul äh, tä äh, surmanuhtluse kaotamise poolt, tahaksin ma öelda, et teod räägivad rohkem kui sõnad. ÜRO ettepaneku vastu on Egiptus olnud surmanuhtluse kaotamise suhtes. Euroopa Liit peab tegema midagi selleks, et Ibrahim Halawi, Iiri kodanik, praegu Egiptuse vanglast päästa suur tänu. järgnevalt saab sõna härra Castaldo, palun. suur tänu teile, president. teisel oktoobril eh, oli jällegi üks eh, kurb päev. Eh, me nägime seda, et selle asemel, et tähistada ülemaailmset surmanuhtluse päeva, tundub, et surmanuhtlus on endiselt äh, täiesti toimiv mitmetes riikides. Euroopal on mitmeid äh, sõpru, äh, Jaapan, Saudi Araabia, Valgevene, Pakistan, kus surmanuhtlusi endiselt kasutatakse ning see on tavaliselt väga tihti kasutusel ka just selleks, et äh, poliitilisi vastaseid elimineerida. Iraan on väga hea näide selle kohta. ja ikka ja jälle lepime me kokku Iraaniga kaubandussuhetes, äh, peab olema mingi võimalus äh, surmanuhtluse kaotamise suhtes rohkem ära teha. Hiinas on Äh, oma lõpu leidnud äh, tuhat kakssada inimest läbi surmanuhtluse ja tundub, et need inimesed on ohvrid äh, meie kaubanduslepetele. mikspärast ei tehta surmanuhtluse kaotamise osas rohkem ära? järgnevalt saab sõna kolleeg Toomas Tšitš, palun. suur tänu Euroopal on surmanuhtluste suhtes äh, oma positsioon ja see on peaaegu ükshäälne. mul on väga hea meel, et meie äh, ühiskonnad on sellest äh, hukkamismeetodist üle saanud ja täna koheldakse isegi kurjategijaid kui inimesi. meie tsivilisatsiooni on sellega, sellega seoses põlistanud kristlus me peaksime need teemad tõstatama just nende kolmandate riikidega, kellega meil on väga tugevad poliitilised, äh, diplomaatilised partnerlused. me peame ka silmas pidama kultuurilisi erisusi ning äh, sellel väga delikaatsel poliitilisel hetkel peaksime valima sellised võimalused, kuidas oma eesmärke saavutada, sellepärast et äh, surmanuhtlusel ei ole kohta kahekümne esimesel sajandil suur tänu. nüüd saab äh, nõukogu nimel sõna äh, härra Schmidt, palun. lugupeetud president, ma võiksin ju lihtsalt äh, kokku võtta ühe lausega. surmanuhtlusel ei ole kahekümne esimesel sajandil kohta. lisaks sellele tahaksin ma teid aga tänada selle pühenduse, pühendumise eest ja kõikide nende ideede eest, mida te välja tõstsite seoses surmanuhtluse vastu seismisega me oleme tõesti siin kuulnud väga selget signaali ning äh, see signaal, see sõnum tuleb edasi anda neile liikmesriikidele, neile riikidele, mis kahekümne esimesel sajandil ei ole veel jõudnud surmanuhtluse kaotamiseni. on selge, et mingeid lihtsaid lahendusi ei ole olemas. et igal juhtumil eraldi tuleb kasutada veenmisjõudu ja veenmisoskusi. tuleb mobiliseerida kodanikuühiskond tuleb kasutada vabaühendusi eh, selleks, eh, et eh, seda kohutavat praktikat rünnata. kindlasti on väga oluline osa ka rahvusvahelisel koostööl. ja kui me mõtleme sellele, mida teeb ÜRO, siis jah, see protsess on liiga pikk, sest tuhanded inimesed hukatakse siiski. aga ma arvan, et meie tänane debatt näitab meile, et Euroopa on suuteline kaitsma oma väärtusi ning on suuteline need väärtused tegema kuuldavaks riikidele, mis neid väärtusi praegu ei jaga. me peame inimõiguste põhimõtted sisse kirjutama erinevatesse kokkulepetesse ja lepingutesse, mida me partneritega sõlmime. samas tuleb olla realistlik. me ei saa blokeerida või karistada riike sellega, et me keeldume igasugustest lepingutest nende riikidega, mis surmanuhtlust praktiseerivad, sest ega see midagi ei muuda. pigem on kasu ikkagi dialoogist ja ka väga selgetest signaalidest selle kohta, mida me peame muutma ning võib-olla siis jõuavad ka teised, need riigid, mis praegu ei ole surmanuhtlust kaotanud, kahekümne esimesse sajandisse. suur tänu teile, härra minister! sellega on surmanuhtluse alane debatt ka lõppenud.